Äh, huvitatud osapoolte tegevusest. ning ma loodan, et äh, seal töötavate inimeste kodakondsus ei ole nii tähtis. see amet on kogu Euroopa Liidu huvides, siin ei tohiks äh, tõesti protektsionistlikke meetmeid sisse viia. nagu juba öeldud, tööjõuameti loomise aeg on ülitähtis ja soovin tänada raportööri. härra Marias, palun. lõpetuseks vaba mikrofoni voorus. aitäh. Euroopa Liit ei toeta miinimumpalga sisseviimist ja ei võta ka vastu reegleid öö, äh, selleks, et töötud saaksid ühe suurusega toetusi ja ei uuri tööõiguse rikkumisi liikmesriikides. klassikalisteks näideteks on siin direktiivid tuhande üheksasaja üheksakümne esimesest aastast, mis puudutavad siin ebakindlaid töösuhteid. meil on tuhandeid töövõtjaid kes just haridussektoris on sattunud riigi pantvangideks. Nendele makstakse väga vähe palka. nüüd aga räägitakse Tööjõuameti loomisest. see on lihtsalt üks uus bürokraatlik meede. Te üritate siin liikmesriikide pädevusi endale saada sest tegelikult kontrolle tuleks iga päev läbi viia just liikmesriikides, aitäh proua Teisen, pisut rasketes oludes peate küll sõna võtma, aga äh, palun, teil on lõppsõnavõtuks sõna. olge hea. Äh, aitäh, proua president, lugupeetud äh, rahvasaadikud, nagu ma eelnevalt juba ütlesin, meie ettepanek Euroopa Tööjõuameti loomiseks on äh, õigusloomise reformi viimaseks osa, mille me lükkasime käima siis õiglase tööjõu liikumise raames. mina vastutan sotsiaalsete küsimuste ja tööjõu liikumise eest ja ma teadsin, et tööjõu liikumine minu portfellis ei ole kõige lihtsam osa ja mul on väga hea meel, et pärast töötajate lähetamise direktiivi ülevaatamist hääletate teie nüüd selle õigusloomelise ettepaneku üle. tegemist on järgmise verstapostiga, tagamaks õiglast tööjõu liikumist Euroopas. see lähtub sotsiaalse õiguse sambast. kahjuks ei ole olnud äh, kaasotsustajatel siiamaani olnud võimalik kokku leppida sotsiaalse kind-, sotsiaalkindlustuse süsteemide koordineerimise reeglite osas. ma olen äh, veendunud, et see, mille te neljapäeval esimesel lugemisel vastu võtate, on heaks kasvulavaks siis äh, uuele otsusele pärast Euroopa Parlamendi valimisi. miljonite kodanike jaoks tööjõu liikumine on täiesti igapäevane ja seega on see neile võimaluseks äh, ja vahel on neil ka tõesti hädavajalik, äh, et need reeglid oleksid paigas, et nad saaksid neid kasutada. tööjõu liikumine, lugupeetud rahvasaadikud, on Euroopa Liidu üks alusväärtusi, mis on, muutub ka üha tähtsamaks meie liikmesriikide tööturud ja majandused on omavahel väga tihedalt seotud ning tööjõu liikumine äh, ta tegelikult tagab ka selle, et inimesed on omavahel ühenduses. tööjõu vaba liikumise tagamine on tähtis, aga samal ajal me peame ka hoolitsema selle eest, et Euroopa reeglitest peetakse kinni ja seda tehakse õiglaselt. see on ka minu ettepaneku juhtnööriks. Äh, äh, Need juhised äh, aitavad läbi viia reforme nii, et seda toetavad kõik Euroopa osad. ning samamoodi lähtume siit alusmäärusest, äh, kui loome Tööjõuameti ja ma palun teil toetada seda ettepanekut. aitäh ja härra Leenars, teie saate veel lõpetuseks sõna kaheks minutiks. aitäh siin räägiti Tööameti tähtsusest äh, ja see on tähtis. Äh, seda on näha ka sellepärast, et nii paljud inimesed on siia saali kohale tulnud hooli, sest nad ei tahtnud sellest lõppsõnast ilma jääda. aitäh teile kõigile. tahan teile öelda, et täna on väga hea päev. me loome Tööjõuameti ja selle sammuga me teeme väga tähtsa sammu edasi selleks, et ellu viia tõeliselt õiglane, tõeliselt sotsiaalne Euroopa tööturg, kus me tööjõu vabast liikumisest läheme edasi ja tagame õiglase tööjõu liikumise. töötajate õigused turul on kaitstud ja tagatud, et siin ei ole mingeid äh, ebaõiglast äh, dumpingut ja konkurentsi ja varifiesid me oleme paika pannud tööjõu liikumise reeglid, tööjõuamet hakkab neid kontrollima ja ta teeb seda juba varsti. tegemist on suure sammuga edasi ja see näitab, et Euroopa Liit on võimeline tegema samme valdkonnas, mis on kodanike jaoks tähtis ja on võimeline neid samme tegema kiiresti. aitäh veel kord komisjonile, volinik Tysonile, Rumeeniale kui eesistujariigile, kõikidele kolleegidele kes konstruktiivset koostööd tegid väga tõhusalt selleks, et see projekt lõpule viia. ma loodan, et te jätkate selle tööga, sest me peame jätkama koostööd selleks, et Tööjõuametist äh, tuleks edukas amet. aitäh teile kõigile! suur tänu! arutelu on käesolevaga lõppenud ning kohe varsti hakkame hääletama buenos días señorías tere päevast kõigile daamid ja härrad enne kui alustame hääletusega tahaksin öelda paar sõna nimelt tervitada Greta Thunbergi meiega on täna siin eriline külaline külastajate galeriis ja teda tegelikult ei olegi vaja tutvustada. ta on noor Euroopa kodanik Rootsist, kes oma isikliku looga, oma julgusega, oma ideede ja selgesõnalisusega on saanud tõeliseks kliimamuutuste vastase võitluse embleemiks. ja sümboliseerib seda, kui äh, kiireloomuline see küsimus on. Greta Thunberg nos urge a nosotros. Greta Thunberg avaldab meile, poliitikakujundajatele survet, aga samamoodi ka ettevõtetele ja kodanikele, et me mitmekordistaksime oma jõupingutused, võttes arvesse kliimakriisi. Euroopa parlamendi tulemused selle ametiaja jooksul näitavad, et me suuresti nõustume selle üleskutsega, nende ambitsioonidega, mis on sel noorel eurooplasel. vaadates tagasi meie ametiajale, siis võib öelda, et Euroopa Liit on asunud teele, kust ei saa tagasi pöörata, mis puudutab kliima ja keskkonnakaitset, ükskõik, kas vaatame transpordisektori heitekoguseid või ka heitekogustega kauplemise süsteemi parlament on alati olnud see institutsioon, kes on seadnud väga kõrge lati jätkusuutlikkuse huvides. ja loomulikult tuleks siinkohal mainida ka seda, kui kiiresti ratifitseeriti Pariisi leping, mille me surusime läbi siin kojas ja tähistasime seda ÜRO toonase peasekretäri Ban Ki-mooni juuresolekul kuid me teame ka, et sellest kõigest ei piisa, me peame veelgi rohkem tegema nii indiviidi tasandil, kohalikul, riiklikul, Euroopa ja ka rahvusvahelisel tasandil, kui me tahame vältida seda, et kliima soojeneks enam kui ühe koma viie kraadi võrra Celsiuse järgi ja kui me tahame vältida seda hävingut, mis sellega kaasneks. meie järgmine ametiaeg on siinkohal võtmetähtsusega. Greta Thunberg kõneleb arvamuste vahetusel Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjonis kell kaks ja see koosolek on avatud kõigile liikmetele. me juba aplodeerisime Greta Thunbergile, aga ma arvan, et on igati õigustatud seda veel kord teha. tere tulemast, Greta! kolleeg Proust soovib sõna, palun. <coughs> Euh, lugupeetud äh, juhataja kallid kolleegid äh, meie ema kirik jumala ema kiriku äh, katastroofiline juhtum oh, šokeeris meid kõiki ja ma tahaksin prantsuse delegatsiooni nimel meie kõigi nimel avaldada oma kurbust selle kohutava sündmuse pärast. Prantsuse kultuuripärand hävitati osaliselt äh, Euroopa kultuuripärand, süttis ja eile nägime Jumalaema kirikut leekides ja väikene tükikene meistki põles koos kirikuga. tuletõrjujad võitlesid vapralt kogu öö selleks, et äh, ilus katedraal jääks püsti. kallid kolleegid, Prantsusmaa, prantslased äh, panevad sellele proovile vastu. see, mis juhtus katedraaliga see hävitustöö taastatakse ja kallid kolleegid, ma kutsun teid üles toetama Prantsusmaad, meie kultuuripärand kannatab ja kui sellised äh, juhtumid tekivad, siis see puudutab kogu äh, Euroopat. iga äh, indiviid toob oma kivi, ka meie toome oma kivi selleks, et seda sümbolit taas üles ehitada. suur tänu! monsieur le président je voulais. suur tänu härra juhataja tahaksin viieteist minuti jooksul omalt poolt ka lisada siis äh, kui alustati äh, äh, jumala kiriku ülesehitamist omal ajal siis kasutati asjatundjaid mitte ainult Prantsusmaalt, vaid kogu Euroopast, itaallased, sakslased, Põhjamaadest pärit inimesed, kõikjalt pärit inimesi tulid üles selleks, et ehitada üles äh, seda suurt Euroopa projekti. lugupeetud juhataja Teie nimetasite mind äh, sellel ametiajal eetikakomisjoni esimeheks, äh, ka proua Delvaux, härra Karim ja härra Maštalka äh, olid seal koos minuga. selle ametiaja jooksul on meile avaldatud palju survet, tehtud suurt lobitööd meie institutsioonis ja tuletaksin teile meelde, härra juhataja, et autoriõiguste hääletuse ajal ja äh, mujal on Äh, lobi tegijad käitunud ebaeetiliselt ning äh, mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis äh, sekkuti interinstitutsionaalsetesse küsimustesse ja ma kutsuksin üles, et me peaksime oma õigusi kasutama, oma, täitma oma kohustusi rahvaesindajatena ning äh, me peaksime lähtuma äh, reeglitest äh, lobitöö kohta ning kinnitama sellekohased põhimõtted kohe. aitäh ja lähme nüüd hääletuste juurde. kõigepealt Wikströmi raport Ühenduse rände ja rahvusvahelise kaitse statistika. nimeline hääletus ja hääletus on alanud han votado se cierra la votación kui kõik on hääletanud siis äh, lõpetame hääletamise vastu võetud nelisada üheksakümmend kaks poolt sada üheksa vastu kolmkümmend viis erapooletut esimesel lugemisel kinnitatud järgmiseks reageeriraport Äh, proua Tyson soovib sõna, palun, lugupeetud volinik. Äh, suur tänu, juhataja, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed. komisjon ähm, toetab parlamendi nõusolekut Genfi aktile, kuid komisjoni seisukoht erineb nõukogu ja parlamendi omast, mis puudub iga liikmesriigi võimalust ähm, Genfi kokkuleppega liituda, võttes arvesse Euroopa Liidu ainupädevust selles küsimuses. komisjon oleks olnud valmis äh, tõelise erandjuhusena antud juhul sellega nõustuma seitse liikmesriiki, kes on Lissaboni lepe äh, liikmed olnud pikka aega, oleksid äh, saanud siis Genfi aktiga liituda, Genfi kokkuleppega liituda Euroopa Liidu huvides ja seetõttu ja ma palun äh, siis äh, võtta teadmiseks selle komisjoni seisukoha. suur tänu, lugupeetud ja su suur tänu, lugupeetud parlamendiliikmed. suur tänu, volinik Tyson ja sellega läheme nimelise hääletuse juurde. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks režööri äh, raport jällegi nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud komisjoni avaldus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vastu võetud esimesel lugemisel. Radoši raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Forense raport. kolleeg Forense soovib sõna, teil on kaks minutit, palun suur tänu, lugupeetud juhataja. ma tahaksin lihtsalt rõhutada selle soovituse olulisust, sest oliiviõli on äärmiselt oluline Euroopa Liidu majandusele, sealhulgas Itaalia majandusele, tegemist on suurepärase tootega, suurepärase eksporttootega. ja selle toodangu on võimalik ka näiteks äh, põua puhul. Mm, ma loodan, et Euroopa Parlament äh, võtab vastu selle raporti, et oleks võimalik jätkata seda rahvusvahelist oliiviõljelaua oliivilepingut. paraku teised institutsioonid ei ole õigeaegselt äh, infot jaganud nüüd Euroopa Liidu poliitika sõltub parlamendi otsustest, ma kutsuksin seetõttu üles ka komisjoni ja nõukogu andma parlamendile adekvaatset infot kõigi otsuste kohta, mis on langetatud seoses artikliga neli. suur tänu, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud Tarandi raport. härra Tarand saab sõna, palun, kaks minutit. Thank you, Mr President. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, ma tean, kui väga me äh, ei salli raportööride kõnesid, mis hääletamises ujuvad äh, edenemist takistavad, aga seekord on, on see hädavajalik me kõik teame seda nalja, et mitu korda politseinik naerab, kui tal anekdoot rääkida. meil on seekord kaheksa ametisse nimetamist kontrollikojasse ja meil on ja peale Iirimaa ähm, ettepanekul on kõik olnud poliitilised. ma tahaks rõhutada, et Ida-Euroopa riigid, sealhulgas Eesti, Soome, Ungari Ehm, on siin teisel seisukohal, ma ei taha öelda, et need inimesed ei ole võimelised oma ülesandeid täitma, otse vastupidi, meie äh, kolleeg proua Manetitš on väga kvalifitseeritud taas äh, audiitoriks saama, kuid see, äh, või kontrollikoja liikmeks saama, kuid see, kuidas liikmesriigid kandidaate nimetavad, on äärmiselt poliitiline ja ma tahaksin kutsuda üles sellele, et tulevikus Äh, esiteks alati kaks kandidaati, et tagada sooline võrdõiguslikkus ja järgitaks Iirimaa eeskuju, ehk siis toimuks ähm, äh, avalik äh, siis ähm, võistlused, ähm, et valida kõige sobilikum kandidaat. ja tahaksin ka küsida, et miks ei võiks see toimuda nende kohtade täitmine eh, kordamööda. kas meil on tõepoolest vaja niivõrd suurt koosseisu korraga? vastasel juhul, kui, kui me jätkame nii nagu varem, siis kodanikud kindlasti on meiega rahulolematud. nii et tahaksin panna teile südamele, et eh, see menetlus, mida on järginud Horvaatia valitsus ja Rumeenia valitsus, ei eh, meie äh, ei järgi Euroopa Liidu rangeid reegleid, võib-olla siis politseinik naerab ainult üks kord, kui tal anekdooti rääkida, aitäh. suur tänu, lähme nüüd hääletuse juurde. Cerramos la votación. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud informe Taran, propuesta de nombramiento de un miembro del järgmiseks Tarandi raport, kontrollikoja liikme ametisse nimetamine ja palun. I would just like to remind tahaksin lihtsalt meenutada kolleegile, et täna hääletame, et tava tavalise menetluse korras ja selline ülimalt ideoloogiline kõne on sobimatu siin kojas. suur tänu. suur tänu, läheme nüüd hääletuse juurde, hääletus on avatud. Ivana Maletitši ametisse nimetamine. Se cierra la votación hääletus on lõppenud. vastu võetud. Informe Rosier, acuerdo provisional, enmienda. nüüd Rosieri raport, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud komisjoni äh, avaldus sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud. Klinsi raport. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja palun. aprobado ja palun, teil on sõna. Uh, lugupeetud kolleegid, pärast äh, peaaegu viiteist aastat äh, ma selle ametiaja lõpus äh, lahkun parlamendis ja seetõttu on ähm, täna hääletamisel kaks raportit, mis on minu jaoks viimased ning ma olen näinud selles töös, et on võimalik ka siin kojas leida konsensust ning äh, luua, ehitada sildu erinevalt paljudest riiklikest parlamentist. paljud teist on parlamendi koosseisus ka järgmisel ametiajal. ma tahaksin teid kutsuda üles sellele, et Euroopa ideedest võideldes te ei annaks järele. enam kui kuuskümmend aastat on Euroopa Liit meile andnud rahu kindluse õitsengu ning me võlgneme oma lastele ja lastelastele selle, et Euroopa projekt ei kukuks läbi, et see jääks alles. Euroopa on meie kõigi tulevik, aitäh. suur tänu. parlamendi esimene lugemine lõppenud, veel üks Klinsi raport, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud. järgmiseks Simoni raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. esimene lugemine parlamendis lõppenud. Simoni raport ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. esimees, esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud. Hökmarki raport. nimeline hääletus. hääletus on alanud. härra Hökmark, palun, teil on sõna. Do the same as Mr Clints um.... sarnaselt kolleeg Lintsile tahan minagi tänada suurepärase viieteistkümne aasta eest, mille on siin võtnud suurepärast sõprade eest kõikjal üle piiride, poliitiliste piiride, riigipiiride ja tahaksin rõhutada, et meil on siin võimalus muuta Euroopat tugevamaks, vabaks ühiskonnaks, mis on kõigile avatud, mis on tugev globaalses ruumis, mis vajab koostööd meil võib olla küll erinevaid seisukohti Euroopas, kuid hea on see, et meil on ühine ülesanne ja ühine eesmärk, nii et suur tänu teile kõigile suurepärase viieteistkümne aasta eest. tegemist on kahe viimase raportiga minult ja loodan, et need annavad oma panuse stabiilsemasse Euroopasse, aitäh! suur tänu, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. esimene lugemine parlamendis lõppenud. Hegmargi raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. parlamendi esimene lugemine on sellega lõppenud. Fernandese raport. esimene muudatusettepanek kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud. Kallas Peres, erapoolt. Äh, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. esimene lugemine parlamendis lõppenud. ja palun, teil on sõna. Merci, monsieur le président, je pensais attendre vote du. suur tänu, kolmas raport, mida hääletame, aga nagu minu kolleeg Flans äh, Wolf Klints ja Gunnar Hökmark on, ma ütleme, et kakskümmend viis aastat olen ma seda tööd teinud, see on minu viimane raport ning äh, tahaksin tänada kõiki neid, kellega koos olen ma võidelnud, kõiki neid, kellega olen pidanud sarvi ristama ja kõiki neid, kellega oleme koos leidnud äh, ühised seisukohad Euroopas, suur tänu ka tõlkidele, suur tänu kõikidele ametnikele selles kojas, lõpetan oma töö siin Euroopa Parlamendis nüüd, kus Euroopa Parlament on muutunud. ka mina olen muutunud, meie oleme muutunud, Euroopa on muutunud, aga Euroopa Parlamendist on saanud tõeline kodanike parlament. me ütleme alati, et äh, Euroopa Parlament on liiga kuulanud tagatrepplejaid, aga äh, me oleme pidanud ka nägema neid äh, me oleme kuulanud ka neid inimesi, kes leiavad, et Euroopa on nendega Euroopa ja äh, see Euroopa Parlament ongi tõesti kodanike Euroopa, hoidke seda sellisena ka tulevikus. suur tänu kolleeg Peres. ja nüüd Karsi ja Peresi raport nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. esimene lugemine on sellega lõpule viidud. jällegi Karsi ja Perese raport on nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud sellega on esimene lugemine lõppenud parlamendis. Ferberi raport nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sellega on esimene lugemine lõppenud. järgmiseks Ferberi raport nime, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, sellega on esimene lugemine lõppenud. Kalev Šamboni raport. härra Kalev Šambon, palun. ei, siiski mitte. Kalev Loopes. suur tänu, lugupeetud juhataja. vastavalt lõikele viiskümmend üheksa lõike, lõikele kolm kodukorrast tahaksin paluda nimelist hääletust selle muudatusettepaneku osas, mis puudutavad kokkulepet. niimoodi oleks meil võimalik saavutada lisakaitse mitmetele töötajatele, eriti neile, kes on eriti keerukas olukorras. näiteks äh, meresõidukidel, nii et paluksin hääletust kõigepealt menetluse kohta. Äh, kolleeg Kalvi, aitäh lugupeetud juhataja. ma muidugi hindan teie häid kavatsusi ja osaliselt ka jagan neid, mis siis selle ettepanekutega peituvad. aga ma arvan, et selleks, et parlamendi tööd ähm, äh, hõlbustada ja võttes arvesse kogu seda tööd, mis on selle raporti taga, tahaksin paluda, et seda ettepanekut ei rahuldataks ning et äh, me hääletaksime teksti praegusel kujul ilma seda kuidagi leebemaks muutmata. hästi, äh, hääletame kolleeg Lopez Bermejo ettepaneku üle nimeliselt. hääletus on lõppenud see ettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud komisjoni avaldus äh, poolt vastu, erapooletud vastu võetud sellega on esimene lugemine lõpule viidud ja kolleeg Kalvet on soovinud sõna. palun, teil on kolmkümmend sekundit. Estoy sufriendo un sabotaje. El eh, menos de tres. mulle tundub, et mind saboteeritakse siin ainult kolmkümmend sekundit. tahaksin kasutada võimalust kuna tegemist on ilmselt viimase Äh, tekstiga minu poolt sellel ametiajal, sest et mina kavatsen siia tagasi pöörduda, aga tahaksin igal juhul tänada kogu parlamendi ükskõik kes hääletasid poolt vastu, suur tänu meie meeskonnale, Rumeenia eesistujale, suur tänu proua Tysonile, et selle verstaposti olete maasse löönud, see on tõesti ajalooline, mis puudutab äh, Euroopa sotsiaalvaldkonda ja loodan, et see tekst jääb tõepoolest äh, teie mälusse positiivsel viisil suur tänu ja Lennartsi raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ma saan, sa viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud parlament on sellega esimese lugemise lõpule viinud. Mato raport, kolleeg Mato soovib sõna, palun aitäh, lugupeetud juhataja. tahtsin öelda, et tegemist on kolm aastat väldanud tööga, sajad koosolekud. siin on tegemist kolmeteistkümne erineva määrusega, mis on nüüd siia kokku pandud ning loodan teie toetusele, sest me suutsime lõppkokkuvõttes saavutada laialdase konsensuse jah eh, president eh, kodukorra artikkel nelikümmend üheksa punkt kolm on see millest tahan rääkida ma arvan et on väga tähtis et me tuleme tagasi komisjoni ettepaneku juurde eriti mis puudutab lisa viis esimene osa see puudutab hollandi kalastajate varustust kui me võtame vastu kolmepoolsete läbirääkimiste tulemuse, siis me põhimõtteliselt kägistame ära Hollandi kalandusperekonnad, kes elekteriimpulsi meetodit kasutades kala püüavad. me põhimõtteliselt äh, kägistame ära nende kalastajate lapsed ja lapselapsed ja just sellepärast tuleb hääletada siin nende muudatusettepanekute poolt ja kolleegid, kes mind toetavad, palun tõuske nüüd püsti. Varku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 hääletame siis selle ettepaneku üle, kes on poolt. kolleeg Rõdo. kallid kolleegid, tõesti, minu meelest on erakordne, et see hääletus, mis oli avalike jaoks väga, avalikkuse jaoks väga oluline, oluline meie ökosüsteemi jaoks, meie kalanduse jaoks, rahavastane hääletus, see oli üüratu hääletus, millest räägiti kõikide nende koduriiki, kõikide teie koduriikidest. parlament peaks oma lubadust pidama selleks, et kaitsta meie ökosüsteemi, meie äh, kalamehi ja võide, me peaksime võitlema tööstusliku kalapüügi vastu ja meie ka väikeste kalurite eest, aitäh. Senor Mato simplemente para mostrar. kolleeg Maata. jah, ma tahaksin lihtsalt äh, põhjendada, miks olen selle ettepaneku vastu. kolleeg Taleni ettepaneku vastu. tema ettepanek võiks viia selleni, et äh, see õõnestab seda enamuse seisukohta siin kojas, et tuleks keelustada elektriimpulsiga kalapüük, nii et et eh, palun, et te hääletaksite härra Taane ettepaneku vastu. me hääletame kolleeg Taaleni ettepaneku poolt, vastu, erapooletud. ettepanek on tagasi lükatud. Lähme nimelise hääletuse juurde, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. parlament on sellega esimese lugemise lõpule viinud. Levandovski raport, nimele hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, parlament on sellega esimese lugemise lõpetanud. Kressle raport. muudatusettepanekud üks kuni neli, seitse kuni sada kümme, sada neliteist kuni sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend üks langeb sellega ära ja nüüd hääletame komisjoni ettepanekut, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Postbicheli raport. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Grapini raport. kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud. Maamikinsi raport, nimeline hääletus, äh, muudatusettepanek nelikümmend kaks ja hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud. ja sõna on kolleeg Mamikinsile kaheks minutiks, palun. Uh, suur tänu, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin rõhutada, kui olulised on Need seadused, mis me just vastu äh, võtsime, see aitab äh, takistada terrorirünnakuid, äh, mis viiakse läbi kodus valmistatud pommidega, see võimaldab säästa sadade eurooplaste elud, neid oleks olnud võimalik päästa, kui meil oleks olnud rangemad reeglid lõhkeainete lähteainete osas ja läbirääkimised olid päris keerukad, mis puudutab veebis müügi, kuid me jõudsime kokkuleppele ja nägime ka komisjoni hääletusel, et sellele oli suur toetus. tahaksin veel kord tänada valiraportööre koostöövaimu eest ja toetuse eest keerukatel triloogidel. suur tänu kõigile kolleegidele suur tänu järgmiseks meserichi raport seitsekümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud. Leiner Seerapoolt. nimeline hääletus. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kuus. hääletus on lõppenud vastu võetud. sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud. Meelo raport kolmsada kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud. Kienge raport muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud. ja raportöör soovib sõna, palun. grazie presidente suur tänu, juhataja. selle määruse vastuvõtmisega lisame äh, olulise panuse sisserändega toimetulekusse. suur tänu variraportööridele, suur tänu kolleegidele, tänu teile oli võimalik äh, see nii kiiresti vastu võtta. ma loodan järgmisel ametiajal ka tagasi pöörduda Euroopa Parlamenti, et äh, jätkata tööd Ähm, mida olen seni viinud läbi. suur tänu. järgmine raport, mis on ka viimane. kolleeg Tumb, palun, teil on sõna kaheks minutiks. suur tänu. Äh, daamid ja härrad, mina ei taha hüvasti jätta, mina tahan edasi võidelda tugevama Euroopa Liidu eest. palun et te hääletaksite selle raporti poolt, sest äh, nii saame päästa tuhandete Euroopa kodanike elud ja tervise. suur tänu teile senise toetuse eest. me räägime siin mootorsõidukite tüübikinnitustest Ehm, ja ka jalakäijate ohutuse parandamisest. teedeohutus on ainult üks paljudest näidetest selle kohta, kuidas Euroopa Liit annab panuse meie elude kaitseks, turvalisuse tõstmiseks ja tegemist on väga konkreetsete näidetega igapäevaelust. Need, kes lahkuvad Euroopa Liidust, mõistavad seda alles siis, kui on liiga hilja ja kahju on juba tekkinud. me peame tõesti ka valju häälega rääkima sellest, mida me suudame siin saavutada. Lähme nüüd hääletuse juurde, muudatusettepanek sada kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud komisjoni avaldus, muudatusettepanek sada üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud.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 kallid kolleegid, alustame nüüd hääletuste selgitustega ja annan sõna äh, kolleeg Martin Messerschmidtile, palun. Es acerca del informe de Gossier protección de las personas. ja räägime siis äh, Euroopa Liidu õigust rikkunud inimeste kaitsest härra Messerschmidt, palun. suur tänu, juhataja, ma olen siin jah, me oleme väga uhked selle üle, et meil on ühtne turg ja siis äh, meil on viissada miljonit tarbijat, kes äh, kõik saavad rikkamaks ja tunnevad ennast turvalisemalt, aga äh, kuhu jääb turvalisus ja kuhu jääb majanduskasv, kui inimesed kõik ja riigid rakendavad kõik reegleid eh, nii, nagu neile sobib ja nii, et eh, kõik ettevõtted saavad sellest eh, eraldivõetuna kasu. olen Põhiseaduse komisjonis olnud raportööriks seoses teemadega, mis puudutavad eeskirjade rakendamist liikmesriikides ja hoolimata sellest, et kõik peaksid reegleid tundma praeguseks, on kurb näha, et mõned riigid üritavad siiski reegleid kuidagi venitada, moonutada, painutada ja samas need reeglid peaksid meie ühtset turgu kaitsma, nii ei saa. kui me tahame sama heaolu, siis me peame äh, nendest eeskirjadest kinni pidama, kui me tahame tunda sellist kameraatsust, äh, nagu meie ühtne turg ja liit eeldab, siis tuleb seda teha, aitäh! suur tänu! ja kolleeg Šojdrova, palun. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kole, eh, kolegové, já... Ja suur tänu. mina otsustasin hääletada selle ettepaneku poolt, selle eesmärk on oluline. sellega me tahame kaitsta neid, kes on aru saanud sellest, et Euroopa Liidu õigusi tuleb, õigust tuleb austada ja kes on teatanud rikkumistest. see on meie kõigi ühine huvi, et sellistest rikkumistest kaitst-, teatatakse ja et rikkumistest teatajaid kaitstakse, et neid ei hakataks pärast karistama selle eest. aga samas siin võib olla legitiimseid huvide konflikte tööandjate huvidega ning äh, tööandjad peaksid saama algatada sisemenetlust, mille käigus ähm, peaksid saama töötajad teatada rikkumistest diskreetselt. tuletagem aga meelde VKE-sid, VKE-de elu ei tohiks liiga keeruliseks muuta. olen samuti nõus sellega, et äh, tööandjad peavad kasutama sisemenetlust ja töövõtjad samuti, kui see on olemas, enne kui hakkavad rikkumisest teatama üldisemalt. ja kolleeg Strojevski, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. mina ei tahtnud tegelikult täna sõna võtta ja kui eilset arutelu ei oleks olnud, siis ma ei oleks ka sõna võtnud. mulle valmistas muret kaks asjaolu. kõigepealt see, et äh, ei äh, et, et marginaalsed jõud ei taha tunnistada seda direktiivi, nad tahavad inimeste elu keerulisemaks muuta ning äh, nad tahaksid, et äh, korporatsioonid, kes tegutsevad avalikus sfääris, peaksid olema otsekui kõrgemal kui meie äh, õigus samuti tahaksime ju võidelda nende inimeste vastu, kes levitavad valeinfot on ka selliseid rikkumistest teatajaid, kes õelalt ja ilma igasuguse aluseta levitavad laimu ettevõtete ja indiviidide kohta, hävitavad nende elusid kas vaimselt või finantsiliselt. nii et igal juhul tuleb äh, rikkumistest teatajate puhul äh, saavutada õige tasakaal, muidu ei saavuta me midagi head. aitäh! suur tänu! ja järgmisena härra Morel jah, oleme päris kaugele jõudnud rikkumistest teatajakaitse küsimuses aga nõukogu on teinud oma manöövreid ja äh, me, nad on ignoreerinud äh, meie äh, rahvast, aga rahvas on tõusnud üles ja, ja meil on siis rikkumistest teatajate mehhanism ja me tahaksime, et rikkumistest teatajad ning nende äh, lähedased oleksid kaitstud konfidents-, samas äh, me peaksime mõtlema konfidentsiaalsele infole äh, ning me mõistame, et küsimus on deli-, delikaatne, aga kui me näeme, mis on juhtunud Julian Assange'iga, siis rahvusvahelise avalikkuse arvamust on kasutatud seoses äh, kuritegeliku tegevusega, Iraagi sõja küsimustega seoses, nii et me oleme näinud, kui mitmekülgne on see teema ja seda oleme püüdnud oma teos ka, töös ka arvesse võtta. kolleeg Mamikins, palun. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid, Euroopa Liidu õiguse äh, rikkumine on üks teema, äh, mida kasutavad ära Euroopa vastased, et te tegite viha institutsioonide vastu. väga paljud parempoolsed poliitikud on püüdnud kasutada ära seda, et Euroopa õigus ei ole alati täiuslik. aga eks igasugusel õigusel on oma nõrgad küljed ja meie peame oma kodanikke kaitsma, andma neile vabaduse teatada sellistest rikkumistest, kui me tahame, et Euroopa rahvas aktiivsena osaneks Euroopa poliitikas, tuleb anda neile selleks vajalikud, vajalikud tööriistad nii et äh, võidelgem äh, tugeva ning äh, integreeritud Euroopa eest selles võitluses. meie oleme selle võitluse eestvedajad. valdusomavolijal on mitmeid väljundeid, tööjõusuhted, Euroopa vahendite kasutamine ja nii edasi ja nii edasi, igasuguste rikkumiste teatamiste puhul peab olema rikkumistest teataja kaitstud. seetõttu hääletasin selle algatuse poolt. suur tänu ja kolleeg Hännan, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja. kord tuleb hetk, kus saad aru, et oled üks äh, liikmeid selles kojas, kes on siin olnud kõige kauem, mäletan Tillaki juhtumit, kui Saksa ajakirjanik vahistati ja tema märkmed vaadati läbi sellepärast, et ta teatas pettustest pettusevastase võitluse ametile. ma mäletan ka seda, mis juhtus äh, Andreaseni juhtumise, juhtumi puhul, kui ähm, makseametnik pidi äh, parandama komisjoni arvepidamist ja, ja komisjon pidi selle ametniku, äh, vaese ametniku vallandama omal ajal. jah, loomulikult kõik organisatsioonid tahavad iseenda seljatagust kaitsta, inimolemus, äh, inimloomus on nagu on ka Brüsseli institutsioonides. ja samas siin usutakse lausa nagu usu lahus, et äh, mõningate eesmärkide puhul pühendab eesmärk abinõu ja sellise suhtumise puhul tekitame me endale tõsiseid probleeme. suur tänu ja kolleeg Rauhonen Lerner. suur tänu, juhataja puudujääkidest ja rahaliste vahendite valesti kasutamistest, maksudest kõrvalehoidmisest, vargusest, rikkumistest teatamine on eelduseks, et me saaksime probleeme lahendada. kui selliseid rikkumisi teatajad saavad olla kindlad, et rikkumistega ka tegeletakse, siis nad tõenäoliselt ka teatavad rikkumisest ja sellisel juhul kuritegelik tegevus, mis võib tuua kaasa suure majandusliku kahju kogu ühiskonnale või ka ettevõttele, saab äh, õigeaegselt uuritud ning peatatud. rikkumistest teatajad peavad saama teatada kas äh, ettevõtte siseselt või organisatsiooni siseselt või ametivõimudele. Neid tuleb sellisel juhul kaitsta vallandamise eest ja halvemate tööülesannete andmise eest ma olen väga rahul sellega, et lõpuks ometi oleme saanud rikkumistest teatajate puhul miinimumstandardid paika Euroopa Liidus. praegusel hetkel ei ole Euroopa Liidu liikmesriikidest nii mõneski üldse mingisuguseid reegleid selle kohta ning loodan, et direktiiv võimalikult kiiresti üle võetakse ning äh, reeglid saavad paika liikmesriikidesse. suur tänu ja kolleeg Boltšak järgmisena, palun. suur tänu. ka mina